eilse koosoleku protokoll ja heaks kiidetud dokumendid on nüüd kättesaadavad ning tahtsin küsida, kas on kellelgi märkusi protokolli kohta? ei näe, et kellelgi märkusi oleks.